kaks tuhat kakskümmend kolm esimesed eesmärgid ja edasi tahaksin ma rääkida veel ühest teemast, mida siin ei ole pikalt käsitletud, kuid mis on meile siiski väga oluline. meie ümbertöötlemise eesmärk on kakskümmend viis protsenti plastmass või plastpudelite puhul. ja see on eesmärk, mis on väga oluline, sellepärast et meie merd, meie merd, meie ookeane reostavad ka äh, plastpudelid. niisiis aastaks kaks tuhat kolmkümmend tahame me kahekümne viie protsendi võrra nende pudelite kasutust äh, vähendada. nõukogu ja komisjon on samuti seda meelt, ei ole kahjuks seda meelt, et sellist eesmärki tuleks saavutada ja see on minu jaoks kahetsusväärne me peaksime sellest hoolimata tegema vähemalt seda, et pudelitele jõuab märgis, millega tarbijat hoiatatakse. täpselt äh, nagu äh, sigaretipakkide peal on hoiatus, äh, peaks see olema ka plasttoodetel. ja nüüd on tekstis ka sees, et aastaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend kuus tuleb meil ähm, vähendada olulisel määral plasttoodete kasutamist arvulist äh, eesmärki siin ei ole, kuid liikmesriigid vastutavad selle eest ometi. ja ma loodan, et äh, liikmesriigid püüavad võimalikult kiiresti saavutada artikkel neli äh, eesmärke ja näiteks Prantsusmaal, Valoonias ja Austrias on juba alla kirjutatud väga ambitsioonikatele eesmärkidele. meie õigusloomes tahetakse aidata viissadat tuhandet tarbijat paremini käituda ja luuakse tuhandeid töökohti selleks, et Euroopa elu oleks parem. seega on sellel ettepanekul tõesti sügav mõju, aga ometi sellest ei piisa. me peame minema edasi me peame töötama edasi, meil on vaja ambitsioonikat Euroopa õigusloomet pakendite kohta, kus oleksid sees ka arvandmelised eesmärgid ja see puudutaks siis pakendite kasutuse vähendamist, aga ka mikroplastiku vähendamist. sest praegu räägime me makroplastikust või, või suurematest äh, plasttoodetest. Euroopa Liit äh, peab saavutama ka selle, et me töötleme need tooted kvaliteetselt ümber ja lõpuks tahaksime öelda seda, et me tegime väga head koostööd, väga head meeskonnatööd ja seetõttu, härra juhataja, ma tahaksin öelda veel seda, et see näitab seda, et me suudame töötada ühiselt ja pühendunult ja ma tänan ka teid, härra Timmermans, selle eest, mida teie tegite ja teid, härra Vella ma tänan teid selle eest, et te selle keskkonnateemaga äh, töötate ja ma tänan Austria eesistujat ning äh, lõpuks tänan ma loomulikult äh, variraportööre keda on äh, mitu. ja lõpuks äh, tahaksime tänada ka kodanikke, miljoneid kodanikke, kes on äh, selle asja võtnud endale südameasjaks, kes peavad oluliseks mer-, merede ja ookeanide puhastamist meie, meie laste ja lastelaste heaks, aitäh! <clears throat> aitäh, proua Riis. nüüd annaksin sõna härra Timmermansile, komisjoni asepresidendile, palun. aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud. Äh, otsus, mis siin kojas äh, peatselt langetatakse, annab äh, Euroopale kindlasti juhtrolli maailmas selles valdkonnas ja kindlasti aitab see panustada ka ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisse kunagi varem ei ole looduskeskkonda, milles me elame, nii tohutult rünnatud ja tohu-, nii tähtis äh, ei ole kunagi varem olnud äh, töötada selle nimel, et äh, oleksime keskkonnasõbralikud. selle ettepanekuga vähendame oluliselt plastsaastet keskkonnas, eriti just meredes kui me ei muuda kohe seda, kuidas me käitume, lämmatame oma ookeanid plastijäätmetega. teadusandmete ees ei saa enam silmi sulgeda. eurooplased hoolivad sellest teemast ja soovivad, et te haaraksite juhtohjad, et kogu maailmas eh, otsida lahendusi sellele probleemile, täpselt nii, nagu proua Riis ütles, veidi aasta aega tagasi eh, sooviti juba, et me esitaks ettepaneku ühekordsete erinevate plasttoodete osas. nüüd oleme võtnud seisukoha ja juba oleme näinud kestlikumaid äh, ärimudeleid, oleme muutnud tarbijate äh, käitumist ja oleme juba maailmas selles äh, valdkonnas esirinnas isegi enne, kui hääletus on toimunud see ettepanek on vastavuses meie ühiste keskkonnaeesmärkide ja plasttoodete vähendamise eesmärkidega ning see aitab edendada uusi ärimudeleid, mis on keskkonnasõbralikumad ning kindlasti aitab see vähendada plastjäätmete jõudmist merre. Frederik Riis, kiidan nii teda kui variraportööri selle tohutu hea töö eest, mille nad on ära teinud, nagu ta ütles hetk tagasi, me oleme kolme, kolme institutsiooni poolt teinud koostööd selle nimel, olgugi et algusest peale on osad väitnud, et see töö on võimatu. suur tänu teile taas äh, suurepärase töö eest ja nüüd annaksin äh, sõna üle oma kolleegile Carmenu Vellale. aitäh, Franz, äh, austatud president uh,. Mike, jah yeah,, it's okay. Thank you, thank you, this legislation. aitäh see ettepanek on üks vajalikemast ja üks laiema toetusega algatusi, kodanike seas. meie peamiseks eesmärgiks nüüd on tagada, et ambitsioonikad meetmed, mis siin ette on nähtud, jõuaksid ka kiiresti praktikasse plastprügi vastu võitlemine on nii tootjate, tarbijate, kõigi ühine ähm, võitlus, me peame kõik äh, koostööd tegema selleks, et vähendada plastjäätmeid, me peame äh, vastava märgistusega juhtima tähelepanu, äh, tarbijate tähelepanu sellele, millised on kestlikumad tooted äh, ja peaksime tagama seda, et äh, saadaval oleks ka keskkonna, keskkonnasõbralikumaid tooteid. ka Euroopa Parlament on soovinud, et oleks piisavalt meetmeid selleks, et ka tootjad tegeleksid plast, plasttoodete vähendamisega. samuti on meil äh, seatud kohustuslikud eesmärgid plastpudelite ka kasutamise vähendamiseks. sellega muudame plasttoodete majanduse suunda keskkonnasõbralikumaks. me toetame täielikult kokkulepet, mida sa, mis saavutati institutsioon, institutsioonide vahelisel läbirääkimisel, aga meil on omalt poolt ka kolm seisukohta komisjon võib vastu võtta rakendusakti, kui arvamust ei eh, koostata teiste institutsioonide poolt. teiseks, eh, võttes arvesse, et eh, rakendusaktide jaoks on ette nähtud väga väike jõustumisaeg, tunneb komisjon muret, kas ikka jõutakse need meetmed piisavalt kiiresti kasutusele võtta ning kolmandaks tuleb äh, kaaluda ka biolaguneva plasti küsimust. muidugi me peaksime olema väga uhked nende uute eeskirjade üle, kuna need vähendavad äh, ühekordsete kasu, ühekordse kasutusega plasttoodete ja kalapüügivahendite kasutamist äh, oluliselt ning neid rakendades on Euroopa Liit maailmas vastu võtnud kõige sää-, loodussäästlikuma plastipoliitika. loodan südamest, et te toetate kõike seda ettepanekut ka hääletusel ning äh, olen nõus oma kolleegi äh, asepresidendiga selles, et soovin tänada nii raportööri kui variraportööre, kes selles töös osalesid ja soovin tänada ka meie direktoraatide töötajaid. aitäh, härra volinik, proua Kappelit ei ole saalis härra Rope, palun. üks minut. suur tänu, lugupeetud volinikud, kolleegid. tegemist on väga tähtsa küsimusega ning me oleme selle tööga juba maha jäänud. ühesõnaga, ma soovin tänada nii volinikke, raportööri kui nõukogu selle eest, et me oleme jõudnud äh, heas tasakaalus kokkuleppeni ja meil on võimalik vähendada ühekordse kasutusega plasttoodete kasutamist maaelu arengu ja põllumajanduskomisjoni liikmena olen rahul sellega, et ka Agri ja Envi komisjonid on toetanud äh, minu poolt esitatud ettepanekuid kahjuks ei toetatud seda ettepanekut, mille ma esitasin, millega soovisin seada ka konkreetsed eesmärgid liikmesriikidele ühekordsete plasttoodete kasutamise vähendamiseks. olete kasutanud ainult siin äh, hägusaid fraase, aga aitäh. proua Briano, üks minut. suur tänu lugupeetud president, volinikud plastjäätmed mõjutavad väga negatiivselt äh, meie meresid ja looduskeskkonda, nii kalu kui ka inimesi. seega me peame selle probleemiga tegelema, kuna see mõjutab ka toiduahelat ja jõuab lõpuks ka meie toidulauale. teadusuuringud on näidanud, et meredes on tonnide kaupa äh, plastjäätmeid, seega probleem on tõepoolest tõsine. ma usun, et ka kalameestel on siin väga oluline roll nii ennetuse, nii ennetuses kui ka selles, et nemad on ju meie merede valvurid. jah, meil on väga hea siin eeskirju vastu võtta, aga need eeskirju tuleb ka rakendada me peame minema sõnadelt üle tegudele, me peame jätkama võitlust äh, plastjäätmete vastu ja me peame võitlema praegu, kuna meil ei ole väga palju aega enam selleks jäänud. aitäh, härra Liisa, kaks minutit. lugupeetud äh, kolleegid, äh, maailma merede reostamine plastikuga on hiigelsuur probleem. kõik need plastikjäätmed Vaikses ookeanis, mis on juba mitu korda suuremad pindalalt kui minu koduriik Saksamaal, näitab seda, et me peame kiirelt tegutsema. me näeme, et plastikprügi äh, hulgas on väga palju näiteks ühekordsel kasutatavaid nõusid, taldrikuid, meil on muidugi plastiku kasutamise vähendamise strateegia olemas ja mina oleksin soovinud seda, et see vähendamise protsess oleks veidi selgemalt välja äh, toodud, kuid äh, oluline eelkõige on see, et nõuded oleksid võimalikult ranged. Äh, tahaksin tänada proua Riisi, Karl-Heinz Florensit ning Elizabeth Köstingeri, kes oskusliku läbirääkimistaktika kaudu tagasid selle, et meil on nii hea tulemus üks eesmärk jäi küll aga välja rohelistelt äh, oli äh, ettepanek äh, ta-, takistada õhupallide kasutamist, äh, ma arvan, et see oleks siiski olnud mõõdutundetu, ega siis ei saa inimestelt kõike rõõmu ka ära võtta. aga Frederik, loodan, et ka järgmine koosseis jätkab selliste sammudega, eriti mikroplastiku osas jääme ootama uusi ettepanekuid selleks, et me saaksime aktiivselt selle probleemiga edasi tegeleda täna saavutame me aga väga olulise esimese sammu, me tugevdame ringmajandust, vähendame maailma merede reostust ja me äh, kogeme harva seda, et ka kodanikkond võtab ühe seadusalgatuse niivõrd positiivselt vastu, et suur tänu! aitäh! härra Liise, kas äh, olete nõus sinise kaardi küsimusega proua Boylanilt? palun. Like ask... aitäh äh, kas härra Liise on tõesti rahul sellega, et temal ja teistel õnnestus äh, võidelda selle vastu, et õhupallipakenditele ei tuleks vastavaid märgiseid mis paluksid inimestel äh, vastutustundlikult neid käidelda. me teame, et äh, õhupallid on plastijäätmete seas äh, top kümnes. kas tõesti selline sil-, märgistamisnõue oleks nii hirmus väikestele lastele ja inimestele, olgugi et see mürgitab meie loodust ja, ja loomi? aitäh küsimuse eest! ma tahan veel kord sellesse küsimusse selgust tuua. ma loodan, et me leiame tehnoloogia arengu kaudu alternatiive äh, laste sünnipäevadel äh, siiski peaks olema võimalus ähm, õhupalle õhku äh, lasta tõusta, ma arvan, et niivõrd kaugele me ei tohiks minna, me peaksime Euroopa seadusandluse puhul rääkima eelkõige innovatsioonist, mitte keeldudest ja me ei tohiks inimestelt igasugust lõbu ja rõõmu ära võtta, aitäh aitäh, härra Paolucci, kaks minutit. suur tänu, president. kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri äh, hiilgava töö eest äh, ja fantastilise koostöö eest paari tunni pärast hääletame ja ma usun, et võtame vastu ühekordsed plasttooteid käsitleva direktiivi ja sellega astume olulise sammu edasi vastutustundlikum käitlemine, suurem vastutus äh, tootjatel, ma usun, et me peaksime tundma uhkust, äh, et tänu sellele hääletusele õnnestub meil kahes küsimuses edasi liikuda, esiteks äh, ühekordse kasutuse vastu võitlemises ja teiseks aitame kaitsta meie ookeane taaskasutus ja käitlemine on need põhimõtted, mida me soovime edendada ning ma tean, et siin ei ole tähtis mitte ainult see, mida Euroopa teeb. Euroopa ambitsioonid on aga teenäitajaks ka teistele ning ma usun, et me saame äh, Äh, siin veelgi rohkem ära teha. viimastel tundidel ja päevadel olen kuulnud äh, valeinformatsiooni, meie ei võitle keemiatööstuse vastu, see on strateegiliselt tähtis äh, tööstusvaldkond meie majast, majanduse jaoks. vastupidi, ma usun, et me suudame toetada innovatsiooni, sealhulgas tehnoloogilist innovatsiooni, aga samal ajal muuta ka tarbimisharjumusi ja tarbimismustreid. ma usun, et et äh, me oleme võimelised paremini tootma ja looma seeläbi ka rohkem töökohti. on väidetud, et need eesmärgid on võimatud, ent ometi oleme lühikese aja jooksul juba näidanud, et äh, Euroopa Parlamendis ja ka Euroopa ühiskonnas on sellistele eesmärkidele väga lai toetus see hääletus äh, leiab aset meie parlamendi mandaadi lõpus ning saadab välja selge Äh, sõnumi, et ringmajanduse poole liikumine on vajalik ja võimalik. aitäh, härra Temesmaaker, poolteist minutit. aitäh, eelmisel pühapäeval leidis aset äh, kümnendat äh, korda Soome rannikul koristusaktsioon, tuhanded inimesed osalesid selles ja nad koolasid, kogusid üksteist ja pool tonni prügi, see on äh, Äh, kaks korda enam kui eelmisel aastal, nii et see on suurepärane algatus ja väga käegakatsutavad tulemused, kuid äh, see näitab meile ka seda sünget reaalsust, kaheksakümmend protsenti prügist äh, meie randadel on ära visatud plastiktooted ja väga suur osa sellest on ühekordse kasutusega plastiktooted, kui me kahe tuhande viiekümnendaks aastaks midagi ei muuda, siis on meredes rohkem plastikut kui kalu ja me peame tegema kõik endast sõltuva selleks, et ühekordse plastiku kasutamine meie meredest eemaldada. Äh, plastik, äh, plastiku kasutamisel oleme me väga hooletud, peaksime mõtlema, kuidas, äh, milline on selle materjali roll kogu tootmisahelas ja milline on selle mõju kliimale ja keskkonnale ähm, ja CO kahe heitmetele. et ähm, see on kindlasti seotud äh, ka CO2 heitmetega ning autodega äh, ja kõik tootjad peaksid ka enda vastutust äh, kandma. loodan, et meil õnnestub see ümbertöötlemise üheksakümneprotsendilisest eesmärgist siiski kinni pidada plastpudelite puhul ja tahaksin tänada kõiki osalejaid läbirääkimistel me oleme tegelikult juba ka plastikut ise asunud tarbuma, tarbima, ütleb ähm, juhataja. nüüd aga härra Torvalds, palun. aitäh, juhataja. volinikud, daamid ja härrad. me, meil seisavad ees mitmed väljakutsed ning äh, plastiku kasutamine on kindlasti osa sellest Sergio Leone äh, loogika, head, halvad ja inetud äh, on siin lähtekohaks, et justkui on hea plastik olemas. kuid äh, enamik meist, kasutades plastiktooteid, vajab ähm, ka mingisugust abi selleks, et äh, mõista erinevate plastikute kasutust. on ka see halb plastik olemas. ja meil oleks vaja enam infot erinevate kasutuste kohta. meil on nii palju erinevaid plastikutüüpe, kui me saaksime neid paremini klassifitseerida, siis võib-olla õnnestuks meil selle väljakutsega toime tulla, kuid äh, selle äh, Äh, protsessi algus sõltub komisjonist ja loodan, et nad õige varsti teevad sellega algust, äh, samuti ka uus äh, parlamendi koosseis. ja siis on ka äh, halb äh, plastik, ma käisin Norra keskministri, keskkonnaministri äh, jutul äh, kes ähm, ütles, et suur osa staadionitel kasutatavast äh, nano- ja makroplastikust äh, on ka probleemiks näiteks jalgpalliväljakute äh, rajamisel, nii et see on see inetu osa sellest loost, kuid on ju ka head plastikud, Soomes on hakatud kasu, tootma kohvitopse paberist, ja ka on võimalik kasutada vees lahustuvat plastikut, nii et me peaksime ehk enam vaatama uurimis- ja teadusuuringute suunale. nüüd aga proua Auken, poolteist minutit. aitäh, juhataja, ja suur tänu proua Riisile selle suurepärase raporti eest, aitäh ka volinik Timmermansile. on olnud suur äh, hea meel, et äh, meil on tegemist sellise seadusandliku aktiga, ja eks esimesed sammud on alati omaette lahinguks. härra Timmermans, võiksime rääkida siin äh, avameelselt, äh, kuid meil on tegemist on kahetseva patusega, äh, kes on justkui nüüd lõpuks tõde näinud Euroopa Liidu näol. see teema on muutunud ka üldsusele väga populaarseks teemaks, ma küll ei süüdista teid selles siinkohal populismis, härra volinik, kuid äh, kindlasti on tegemist e olulise esimese sammuga, mis aitab meil edasi liikuda. esiteks selleks, äh, et äh, vältida prügi tekkimist iga minut valatakse veoauto kastitäie suurune hulk prügi meredesse ärgem jäägem lootma mingitele peenetele lahendustele biolagunevast plastikust. see kõik on samuti seotud äh, erinevate probleemidega, need uued lahendused äh, tihtipeale ei äh, osutu nii edukaks, kui arvati ja ka neil on erinevad kõrvalmõjud ja kõrvalprobleemid Äh, praegu on väga suur äh, konkurents selleks, et äh, mingit alternatiivi välja töötada ja läheme edasi, aitäh. nüüd aga proua Boylan, palun aitäh, kolleegid, täna kiidame heaks ühekordse kasutusega plastiku kasutamise direktiivi, see on üks äh, kõige olulisemaid äh, seadusandlikke äh, akte ka üldsuse seisukohast, kuid ähm, ma arvan, et veel ei ole aeg šampanjaklaase kokku lüüa, sest tegelikult majanduses ju üldiselt jätkub praktika nii, nagu see senini on olnud me peaksime kõik tunnistama seda, et me endiselt praegu tegime, tegutseme pinnapealselt, jah, vatitikkude keelustamine ja nii edasi, see kõik on väga tore, aga kus on need süsteemsed muudatused, kust me teeme algust selle kolmeteist eh, miljoni tonniga, mis iga-aastaselt eh, ookeanidesse jõuab? see kõik on seotud eh, ka fossiilkütustega ja sellega, et ettevõtted püüavad teha kõike selleks, et olla edukad plastika plastiku teema on endiselt äh, oluline teema, me peame äh, ka plastiku tootmisest ja fossiilkütustest äh, rääkima. peame mõtlema, kuidas neid põhimõtteid ka realiseerida, millest me räägime, nii et väga hea on, et see direktiiv suurendab teadlikkust plastiku kasutamisest, kuid äh, Äh, vastus kriisile ei puuduta mitte ainult äh, selles, et üksikisikud loobuvad äh, joogikõrte kasutamisest, vaid see tähendab siiski meie tootmisprotsessi radikaalset muutmist, aitäh. Pedicini, too minut. kolleeg Pedicini, palun. aitäh, juhataja. lõpuks ometi tuleb Euroopa Liidust midagi mõistlikku tihtipeale põlgavad Euroopa Liidu kodanikud kõike seda, mis Brüsselist tuleb, kuid see direktiiv aitab meil meresid puhtamaks muuta, ookeane puhastada ja aitab meil vältida olukorda, kus meil kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on enam plastikut kui kalu meredes, plastiknõud, plastik äh, äh, äh, kahvlid, noad äh,, kaovad meie supermarketitest ja see on äh, äh, positiivne ja samuti ei leia me enam äh, plastikust suitsukonisid oma randadelt. peame tagama selle, et tubakatootjad võtaksid enda kanda vastutuse mm, sigaretifiltrite mm, kogumise ja koristamise eest. skandaalne on see, et see direktiiv ei ole suutnud siduvaid siht tasemeid paika panna plastikpudelite kasutuselt kõrvaldamiseks viiskümmend miljardit plastikpudeleid äh, toodetakse iga-aastaselt, kahekümne aasta jooksul me räägime ju triljonitest plastpudelitest, millel on niivõrd hävitav mõju meie maale ja meredele. ja skandaalne on see, et ähm, osa rahvasaadikuid on asunud siin kaikaid äh, selle ettepaneku kodaraisse loopima ja ei ole toetanud innovatiivseid lahendusi. Need äh, saadikud peavad ka nüüd vastutust kandma, sest nad takistasid äh, astumast meid ühe sammu võrra veel edasi äh, parema tuleviku poole. aitäh. proua Mela, palun. aitäh, juhataja tööstusrevolutsioon üheksateistkümnendal sajandil ning keemilise revolutsiooni võidukäik on radikaalselt muutnud meie igapäevaelu, kuid kahjuks on seda kõike moonutanud üleilmastumise loogika. kui me vaatame seda, kuidas on kogu maakera vallutamas plastikjäätmed, seda nii maal kui merel, siis see on päris kohutav see on äh, seotud tarbijakultuuriga ja peame tegutsema, tegelema selle probleemiga kompleksselt, erinevaid äh, aspekte arvestades, seda, kuidas materjale kasutatakse, kuidas äh, tarbijad vastutavad oma tarbimisharjumuste eest, kuidas tootjad vastutavad äh, aga liikmesriigid ise peaksid äh, tegutsema selleks, et kuuenda kontinendi tekkimist plastikprügi näol vältida. aitäh, nüüd aga palun proua Gardini. Äh, ma arvasin, et mul on poolteist minutit kõnelemiseks, ütleb kõneleja. see on selge, on see, et äh, tegemist on vääritimõistmisega, sest nii nagu ütles härra Pedicini, me püüame ühekordse plastiku kasutamist vältida, kuid äh, on äh, ühekordseid, äh, ühekordse kasutusega tooteid teistest materjalidest olemas. üheksakümmend viis protsenti pla-, kasutatavast plastikust tuleb tegelikult Aasiast või Aafrikast, me oleme seda väga palju kuulnud erinevatest uuringutest. see on sellegipoolest materjal, mille kõrvaldamisega me peame tegelema. ja viimane hetk, härra Timmermans äh,, et me sellega tegeleme, valimised ei ole veel kõik, ma tean, et teie olete spitsenkandidaat ähm, sotsiaaldemokraatide jaoks, kuid me ei peaks äh, siin seda kõige kasutama valimisloosungites, sest ringmajandus on palju olulisem ähm, ja koosneb enamatest elementidest. Ähm, me ei saa öelda, et ainult tooted, mida toodetakse Itaalias, peab keelustama ja siis saate justkui tasuta valimislubaduse et ma ei arva, et meie peaksime siin suuremat äh, vastutust kandma kui teised äh, riigid. me oleme teinud ka minevikus selliseid äh, vigu. paljud California ülikoolid on välja toonud seda, et me peame kõrvaldama plastiktooted ka näiteks ähm, haiglatest, kliinilisest kasutusest ja ka teistest valdkondadest. aitäh, Jo Lainen, palun ähm, poolteist minutit. Äh, aitäh, kolleeg Gardini, lugupeetud asepresident äh, Timmermans, äh, volinik Vella, palju õnne selle direktiivi valmimise puhul, mis puudutab ühekordset plastikut ja te olete siin öelnud seda, et on väga suur toetus sellele seadusandlikule aktile. see on ka midagi väga nähtavat avalikkuse silmis, see on, võib seda ka Euroopa valimistel propageerida ja me, meid võidakse süüdistada muidugi ka populismis, kuid samas me räägime siin siiski keskkonnareostuse kõrvaldamisest. kui nüüd aga tuleb suur osa sellest prügist teistelt kontinentidelt, mitte Euroopast, on siiski oluline, et meie Euroopas näitaksime eeskuju, et me tooksime sisse keelud Äh, kui räägime siin Vahemerest, äh, Põhjamerest, äh, Läänemerest, erinevatest meredest ju. nii et mulle tundub, et see direktiiv panustab sellesse, et tooted muutuksid pikema kestvusajaga toodeteks, et enam ei kasutataks nii palju ühekordse kasutusega tooteid. me peame rääkima kindlasti tõsiselt ka pakenditest, meil on vaja ähm, ümbertöödeldavaid äh, pakendeid. ja oluline on ka see, et tootja võtab oma vastutuse enda kanda et äh, ma arvan, et see on väga oluline seadusakt meie vali-, äh, mandaadi jooksul. nüüd aga kolleeg Van Dalen. aitäh, lugupeetud juhataja tõepoolest, plastikut kasutatakse arenenud ühiskondades väga palju, see on odav, mõnikord kasutatakse teda hästi, mõnikord halvasti, kuid fakt on see, et plastikut on palju nii meredes kui ookeanides ning äh, mereloomad ja kalad söövad seda ja see tähendab seda, et meil on äh, suurtes kuhjades kõikjal plastikjäätmeid ja me peame tegutsema edaspidi nii, et mered ja ookeanid oleksid äh, puhtad. kui äh, kalad neelavad plastjäätmeid, siis jõuab see hiljem ka meie toidulauale. kui me kui me mõtleme sellele, et me saaksime vähendada plasttoodete kasutamist, siis tähendaks see ka fossiilkütuste kasutamise vähendamist, nafta sõltuvuse vähendamist ja Saudi Araabiast sõltuvuse vähendamist, kõik need on head eesmärgid, aitäh! aitäh ka teile, härra Gerbrandi, üks minut! suur aitäh, lugupeetud juhataja! jah on väga tore, et me seisame siin, patsutame üksteist õlale ja kiidame üksteist ehm, selle nimel, et me oleme keelustanud eh, ühekordse kasutusega plasttooted inglise keeles lühendiga supp. see on hea, aga me peame mõtlema sellele, mida me teeme edasi. juba aastal kaks tuhat kümme hakkasime me ju rääkima sellest, eh, mismoodi plastiku küsimus lahendada. nüüd on kulunud kaheksa aastat ja lõpuks ometi jõuame me selle raporti vastuvõtmiseni. ma tahaksin veel kord öelda, et ehm, tegelikult ei tegutse me piisavalt kiireloomuliselt. me küll räägime sellest, et asjaga on kiire, aga tegelikult teeme seda, mida alati. kui me mõtleme põllumajanduspoliitikale, transpordipoliitikale, majanduspoliitikale ja kõikidele teistele poliitikatele, siis tuleb neid radikaalselt muuta, kui me tahame saavutada mingit läbimurret mis puudutab praegust ühtekuuluvust, siis tuleks seda ära kasutada et me saaksime teha koostööd ja tegutseda kiireloomulisemalt, nii et me läheksime puhtamale majandusele üle kiiremini. aitäh, härra Gerbrandi, teile on esitatud äh, sinise kaardi küsimus, selle esitab härra Eferitš, kas te võtate selle vastu? palun well,. Uh, aitäh, aitäh selle eest, et võtate küsimuse vastu. ma tahaksin küsida järgmist me oleme kõik nõus, et äh, tuleb teha muudatusi, tuleb kaitsta keskkonda, aga tuleb ju mõelda ka tootmisele tootmise muutmise, tootjatel on vaja aega üleminekuks uutele tehnoloogiatele, te räägite kogu aeg kiirusest. kas te olete nõus sellega, et see resolutsioon, mida me arutame, võib viia ka töökohtade kadumiseni ja kui see nii on, palju neid töid siis, palju neid töökohti siis kaduma läheb ja mis on aktsepteeritav arv, kas seda mõõdetakse tuhandetes või kümnetes, kümnetes tuhandetes ja kas tähtsamad on tootjate õigused või need öö, ähm, õigused, mille tõttu me nõuame muudatusi, aitäh! aitäh! ma arvan, et siin on konservatiivide ja liberaalide vahel lihtsalt seisukohtade erinevus. mina usun progressiivsesse tulevikku ja ähm, see, millest teie räägite, on juhtunud ka minevikus. alati öeldakse, et uued tehnoloogiad toovad kaasa töökohtade kadumise, kuid tegelikult on uued tehnoloogiad ikkagi tulevikku muutnud paremaks. sama puudutab ju puhast majandust, see tähendab seda, et tekivad uued töökohad, need on lisatöökohad ja lisaks on ka planeet puhtam, mida siis veel tahta Uh, aitäh! härra Eickhout, üks minut. suur tänu! kõigepealt ma tänan raportööri proua Riisi selle töö eest, mida ta on teinud eh, plastiktoodete kasutuse vähendamiseks. tegemist on suurepärase tööga, mida ütles ka juba proua Auken, sellepärast et proua Riis on komisjoniga pikalt võidelnud ja on hea, et me oleme nüüd jõudnud siia, kus me oleme aga tähtis oleks vaadata, kuhu me läheme edasi, sest me ei ole ju veel kohale jõudnud. härra Timmermans ütles, et me oleme teel kestlikku tulevikku. ja võib-olla sellest ei piisa. tõepoolest on väga tore, kui me vähendame ühekordse kasutusega plasttoodete eh, arvu, aga kõige rohkem saastavad keskkonda ju pakendid komisjon rääkis kahe aasta eest ja ka eelmisel aastal, et me võiksime kehtestada plasttoodete maksu, kuid nüüd me sellest enam ei kuule. kui ma loen plasttoodete strateegiat, siis on seal selliseid aspekte, mida praegu veel tegelikkuses äh, ellu viidud ei ole. ja mul oleks hea meel kuulda, kas teie komisjonilt või järgmiselt komisjonilt, milliste meetmete abil seda plastsõltuvust me võiksime ravida, aitäh. aitäh, härra Margi, üks minut. lugupeetud esimees, aitäh aastani kaks tuhat viiskümmend on ookeanides, aastaks kaks tuhat viiskümmend on ookeanides rohkem plastikut kui äh, kala ja tegelikult on plasttooted äh, mereelule kõige suuremaks riskiks üldse. meil on praegu juba viis miljonit äh, tonni plastikut, mis on ookeanides ja ka mujal looduses ja kui me mitte midagi ei muuda, siis aastaks kaks tuhat viiskümmend tõuseb tonnide arv kolmekümne tonnini mis äh, tähendab seda, et ookeanides on rohkem, kolm korda rohkem plastikut, kui praeguseni on üldse toodetud ja meie planeet äh, muutubki plastmassplaneediks äh, ja tuleb äärmiselt suur ökoloogiline katastroof. plasttoodete vähendamine on väga oluline eesmärk, aga tegelikkuses oleme me astunud ainult väikeseid samme õiges suunas, kuigi meil oleks vaja revolutsiooni ja täiesti uut uut äh, tootmismudelit, kus plastikut ei oleks üldse. ma arvan, et meil peaks olema häbi, kui me vaatame, mida me oleme planeedile teinud. meil peaks olema häbi, kui me mõtleme nendele liikidele, kes meie kultuuri tõttu on hävinud või hukkunud, aitäh. aitäh, härra Etheridge, kaks ja pool minutit. aitäh, härra. mina usun, et äh, ühekordse kasutusega plasttoodete direktiiv on ebaõiglane, ehm, mis puudutab pakendite küsimust. sest kui me mõtleme ehm, kaasaostetavale toidule, siis ehm, keelutatakse, keelustatakse igasugused tooted, mis on sellega seotud, näiteks äh, kõrred, ühekordsed pakendid ja nii edasi. Need on tegelikult seotud konkreetsete öö, ähm, toitude pakendamisega. statistika, mida komisjon kasutas oma ettepaneku esitamiseks, ei näita tegelikult, et ühekordse kasutusega plasttooted toiduainete tööstuses oleksid Euroopa Liidu randadel kõige suuremaks probleemiks tegelikult äh, on äh, probleemiks ikkagi kõikide igat liiki toiduainete äh, pakendid, kuid ka need kokku moodustavad vaid neli kuni kuus protsenti äh, plasträmpsust, mis randades on. ühekordse kasutusega plasttooted pandi resolutsiooni sisse viimasel minutil. ja seda tegi Euroopa Parlament oma mandaadi raames enne mitteametlike kolmepoolsete läbirääkimiste algust Äh, põhjendust iseenesest ei olnud ja nii äh, keelati äh, need ähm, ühekordsed, ühekordsed plasttooted ära. seal oli siis öeldud et, et kolmkümmend üks protsenti plasträmpsust randades on polüestereen, kuigi see ei ole tegelikult tõsi, sest enamik jäätmest, jäätmetest on segaplastmassjäätmed ja enamik jäätmetest tuleb ka mujalt äh, kui toiduainete äh, pakenditest, äh, suur osa plasträmpsu tuleb näiteks ehitussektorist. ja kui me selle resolutsiooni vastu võtame, siis tegelikult keskkonda sellega ei kaitsta, sest resolutsioonile ei ole eelnenud adekvaatseid uuringuid, tuhanded inimesed kaotavad oma töö ja see ei ole spekuleerimine, see on fakt minu valijas, valimisringkonnas kaob juba paari aasta jooksul kakssada viiskümmend töökohta, see on fakt, ning äh, Euroopa Liidus on kakskümmend üheksa suurt ettevõtjat, keda see muudatus otseselt puudutab, kümned tuhanded isikud kaotavad töö ja seetõttu tuleks, tuleks meil teha nii, et ühepoolsete plasttoodete keeld võetakse maha ja ma näitan teile nüüd kaardilt, kus paiknevad need kakssada viiskümmend inimest, kes kaotavad oma töökoha, tänan. aitäh ja nüüd härra Lantšini, üks minut aitäh. kui me tõesti tahame võidelda ühekordsete plasttoodete kasutusega ja vastava ookeani reostusega, siis tuleb meil mõelda sellele, millised hoovad meil selle olukorra mõjutamiseks on. meil on vaja kestlikku pikaajalist lahendust. aga see tähendaks seda, et meiega peavad koostööd tegema Aafrika ja Aasia, kes on kõige suuremad saastavad kontinendid. milleks me sõlmime vabakaubanduslepinguid kolmandate riikidega, kes ei kaitse keskkonda samade standardite alusel nagu meie? miks me seda teeme, kui me ometi teame, et saaste ei tunne mingisuguseid piireid maismaal ega merel? Need vabakaubanduslepingud, millest me räägime edendavad äh, odavat tootmist, mis ei ole keskkonna, keskkonnasõbralik ja ei võistle meie tööstusega sugugi mitte võrdsetel alustel. ma arvan, et meie töö siin on kahtlase väärtusega ja see avaldab negatiivset mõju töötajatele, kes peavad maksma lõivu sellele lühinägelikule poliitikale, aitäh! aitäh ja nüüd on teile esitatud sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? jah lugupeetud kolleeg, te rääkisite äh, muinasjuttu, mida me viimasel ajal pidevalt kuulame, et ainult Euroopa tegutseb, kuid äh, ma arvan, et teil on teada, et India, millel enam äh, elanikke on kui Euroopa Liidus, on juba ammu vastu võtnud sarnase õigusakti, aitäh. aitäh teile Euroopa Liidu andmed näitavad siiski et, et üheksakümmend viis protsenti merede ja ookeanide reostusest, mis on plastmass, tulevad Aasia ja Aafrika riikidest ja need, needsamad riigid on riigid, millega me sõlmime vabakaubanduslepinguid, ilma et me mõtleks sellele, milline on keskkonnamõju. tuleb mõelda muidugi ka inimõigustele, naiste õigustele ja sellele, et ei tohi lubada laste tööjõu kasutamist ja need aspektid on tavaliselt lepingutes sees, kuid keskkonnakaitset mitte, seda ma tahtsingi öelda. ja tahtsin öelda lihtsalt, et meie ühendus nii toimib, nii on. aitäh, härra, proua Peetikainen. Oh, uh, aitäh, tegemist on väga hea esimese sammuga selles suunas, et me kaotaksime, et me keelaksime ühekordse kasutusega plasttoodete kasutamise, aga ei ole mõtet ennast hakata liiga hästi tundma. sellepärast, et komisjon peab mõtlema ka järgmistele sammudele, mis on seotud ringmajandusega. kui ametisse astub äh, uus komisjon, siis ootame ka uusi ettepanekuid. ma tahaksin öelda, et äh, plasttooted ja mikroplast ning nanoplast tulevad ka teistest allikatest Neid äh, kasutatakse puhastusainetes, kosmeetikatoodetes, ähm, väetisepakendites ja nii edasi ja tõepoolest need ähm, satuvad ka meie seedekulglasse, sest nad on niivõrd pisikesed, need äh, osakesed. väga suur osa sellistest kahjulikest plastikosakestest tuleb ka tekstiilitööstusest seetõttu loodetavasti hakkab äh, komisjon tegelema ka nende valdkondadega aga alustada tuleb siiski toiduainete tööstuse plastpakendite keeld-, keelamisest, sest need on tõesti ähm, tervisele kahjulikud ja häirivad ähm, või takistavad endokriinsüsteemi normaalset toimimist, aitäh! aitäh ja nüüd äh, kolleeg Taali. aitäh, lugupeetud äh, esimees! ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri ja ka variraportööri Massimo Paolucci't, kellega ma koos töötasin äh, meie eesmärk oli tagada, et me võtaksime vastu sellise õigusakti, kus tegeldakse tegelike probleemidega. kord minutis visatakse ookeani uus veoauto täis plastikrämpsu ja kui me mitte midagi ei tee, siis on võib-olla nii, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend tuleb minutis ookeani juba kaks veokitäit rämpsu. ühekordsete plasttoodete keelamine on hea samm edasi ja see on ka näiteks sellisest õigusaktist, mis aitab äh, inimeste elu parandada. kindlasti on suurendatud noorte inimeste teadlikkust ja me oleme nüüd äh, palju paremini teadlikud alternatiividest. meil on vaja lahendada kolm probleemi. esiteks on vaja luua äh, boonused neile, kes hakkavad hakkavad plasttooteid ümber töötlema, teiseks tutvustada spordialatseid, mida sellest plastikust toodetakse ja kolmandaks tagada, et ookeanides ei jõuaks nii palju plasttooteid. meil oleks vaja sellist süsteemi, kus plastpudelid kokku korjatakse ja uuesti kasutatakse või ümber töödeldakse meil on olemas ka sellised meetod, meetodid, mille abil saab plasttoodetest toota riiete kasutamisel valmistuvat materjali on olemas ka näiteks äh, sellised ettevõtted, mis on asunud äh, valmistama uut laadi ühekordseid äh, söögiriistu, osad neist on isesöödavad ja kõikides nendes uutes meetodites peaksid osalema ka noored ja vanad. aitäh, ma mäletan päevi, kus kõik tahtsid kanda nailonsärki. see oli mõne aja eest, nüüd aga proua Veering, üks minut voorzitter geachte collega's lugupeetud esime- eesistuja lugupeetud äh, kolleegid kõigepealt ma tänan proua riisi suurepärase tulemuse ja suurepärase töö eest liberaalina kes võttis osa ECONi komitee tööst võin ma öelda et see teema on mulle väga südamelähedane me oleme sellest teemast väga pikalt rääkinud ja ma olen aru saanud, et probleem ei ole mitte plastikus eneses, vaid selles, kuidas me seda toodame, kuidas me seda kasutame ja mida me sellega teeme. plastikut tuleb ümber töödelda ja taaskasutada, aga tuleb teha ka nii, et plasträmpsu ei heidetaks lihtsalt keskkonda. meil on vaja leida innovaatilisi lahendusi, leida sellised materjalid, mis on keskkonnasõbralikud see on minu visioon tuleviku tarbeks ja ma arvan, et on täiesti selge, et Euroopa Liidu kodanikud nõuavad meilt kiireid tegusid ning see direktiiv on üks osa vastusest, mida nad tahavad. seetõttu ma panen kolleegidele südamele, et nad toetaksid seda resolutsiooni, nii et me võimalikult kiiresti plasträmpsu vähendaksime, aitäh! aitäh, proua Rivasi, üks minut! lugupeetud ähm, juhataja, kallid kolleegid, meil on vaja hakata mõtlema sellele, kuidas plastikut vältida. meil ei ole enam võimalik oodata, sellepärast et vaalad surevad nälga, kuigi nende kõhus on ähm, suurte, arvukalt äh, plastikut. meil on vaja teha lõpp sellele, et ookeanides on plastikkrämpsu ja et neid plastosakesi on äh, ka õhus. Frederik räägib Euroopa Parlamendi nimel ja nõuab, et me teeksime lõpu oma praegusele käitumisele, sest see on meie moraalne kohustus. me peame võimalikult kiiresti nõudma, et tööstused läheksid üle uuele tootmismeetodile, ilma et töökohad kaoksid. meil on vaja leida ka uued turud, meil on vaja suurendada tootjate vastutustundlikkust ja äh, süvendada põhimõtet, et äh, saastaja maksab, praegune käitumine peab lõppema. aitäh ja kolleeg Haasekamp, üks minut. aitäh, just nii nagu kliimaküsimuse äh, puhul üldse on meil vaja mõelda sellele, mida nüüd ette võtta kas mäletate Brian Slati ja kümme, kümneaastast Lilit, kes on algatanud äh, ookeanide puhastamise missiooni? noored inimesed kõikjal maailmas äh, on haaranud ohjad enda kätte, nad püüavad kanda, kaitsta keskkonda ja see teeb mind uhkeks, kuid samal ajal tunnen ma ka häbi, sest need noored inimesed koristavad meie järelt. Nad koristavad äh, rämpsu, mis jõuab meie tõttu ookeanidesse ja hävitab bioloogilist mitmekesisust ühekordsete plasttoodete keelamine on hea esimene samm, kuid see on ebapiisav. me näeme ju kõikjal maailmas eh, Coca-Cola, Pepsi-Cola, eh, Nestle, Nestle, McDonaldsi, Maasi ja Procter, Procter and Gamble'i ja teiste suurte ettevõtjate rämpsu, mida siis teised inimesed koristavad. millal hakkavad need ettevõtjad ise oma tegude eest vastutama? inimeste tervis kannatab, eh, linnud ja loomad kannatavad ja süüdi on tegelikult need firmad, aitäh! härra Agnew, üks minut. ma olen veendunud, et Euroopa Liit takistab teadlikult Briti innovatsiooni ja tööstust. parlamenti ei ole veel teavitatud sellest, et kui oleme nõus äh, viitega artiklis viis biolagunevale plastile, siis rikume Euroopa Liidu enda eeskirju nende ainete keelamisega vaadake näiteks REACH-i määruse vastavat artiklit, te peaksite tundma ju oma seadusandlust. komisjon käi-, vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa palub keemiatööstusel uurida selliseid äh, plastaineid, kuna komisjon arvab, et tegelikult äh, luuakse sellega mikroplaste. mõjuhinnangut ei ole loodud, kuid äh, oktoobris pärast kümmet kuud uuringuid leiti, et tegelikult ei ole mikroplast sinna, ei ole, ei puutu mikroplast kuidagi sinna asja aga igal juhul enne, kui eh, mingisuguseid keelde rakendatakse, tuleb läbi viia avalik konsultatsioon, eh, te rikute iseenda reegleid, järelikult artiklist viis tuleb eh, see aine eemaldada, enne kui vastav seadusakt ametlikus teatajas avaldatakse. härra Agnew, kas proua Akani sinise kaardi küsimusele olete te nõus vastama? hästi. lühidalt, kas eitate seda, et äh, oksoplast äh, muutub, äh, laguneb looduses täielikult, mitte ei tekita mikroplasti. ma tean, et need, kes kasutavad oksoplasti, on väga tihedalt tootjatega seotud äh, kas te eitate, et tegelikult äh, see, see plasttoode äh, ei lagune mikroplastiks? Te siin oksolagunevat äh, ajate praegu segi oksobiolaguneva mõistega. tegemist ei ole enam plastiga selleks, kuni see süsteem oma töö lõpetab. mina kiidan selle süsteemi heaks, minule anti selline sinine plastkaart, mina panin selle karpi koos selle ainega ja viis aastat hiljem seda plasti lihtsalt seal enam ei olnud. nüüd on see küsimus ka lahendatud, suur tänu teile. proua Delay, poolteist minutit, palun. härra juhataja volinikud, kolleegid, ookeanide reostamine plastikuga on väga suureks väljakutseks, ma arvan, et me peaksime ka oma eesmärgid seadma ambitsioonikalt ja mulle tundub, et praegune kokkulepe institutsioonide vahel on suurepärane. niimoodi on meil võimalik äh, jõudsalt edasi liikuda, tahaksin tänada voliniku äh,, raportööri proua Riisi ja kõiki, kes selles protsessis äh, osalesid ma toetan äh, selle ähm, raporti põhiseisukohti ning ka seda, et on tõstatatud äh, äh, oksoplastiku küsimus ja selle lagunemise küsimus. loodame, et järgnevatel aastatel on võimalik biolagunevuse kriteeriumid täpsemini paika panna. mul on hea meel öelda, et erinevat, erinevaid ettevõtteid külastades olen näinud seda, et äh, plastiku taaskasutamine on ettevõtetes juba praegu päris laialt le levinud ja inimesed on sellest teadlikud. ja kindlasti jätkub ka äh, töö selleks, et leida uusi biolagunevaid äh, materjale. meie eesmärgiks on nüüd rääkida ka sellest, et meil oleks kõik vahendid meie kasutuses, et neid eesmärke täita. härra Bona-, proua Bonafé, üks minut, palun. suur tänu. Need noored, kes tänaval viimastel nädalatel on meelt avanenud, nõuavad, et me asuksime tegutsema kohe, viivitamatult, nad soovivad, et me liiguksime kestlikuma arengu poole. Euroopa on mõnevõrra selle küsimusega tegelenud, nüüd astume veel ühe sammu ja võitleme plastprügi vastu meie rannikutel ja meredes, mitte ainult süvameres, vaid me näeme seda probleemi ka äh, Vahemeres, kus on põhimõtteliselt plastist saared juba ühekordse kasutusega äh, pla-, pla-, plastnõud äh, ja kõik need tooted, millele on tegelikult alternatiivsed alternatiivid turul juba olemas. me peame tagama minimaalsel määral äh, näiteks ka plastpudelite käitluse, liikudes sedasi edasi äh, täieliku ringmajanduse poole. me oleme seda Euroopas mõistnud, me mõistame, et see on vajalik, kui me soovime tagada piisava majanduskasvu, peab olema meie ette äh, tootmine konkurentsivõimeline, aga see saab olla ka keskkonnasõbralik. Äh, ainult nii on see tulevikus samuti võimalik. härra Kambus, poolteist minutit, palun. Quiero... suur tänu, lugupeetud president, austatud volinikud, soovin õnnitleda raportööri proua Riisi ja meie variraportööri härra Florence'it kogu tehtud töö eest äh, see küsimus on äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ringmajanduspaketi tuumaks koos teiste äh, äh, küsimustega, näiteks nagu sadamataristu jäätmete vastuvõtmiseks ja nii edasi Euroopa ühiskond on vägagi teadlik, milline probleem plastprügi on maailmas, osad inimesed tahavad, et plasttoodet täielikult ära keelataks. aga ma usun, et me peame olema pragmaatilised, me peame aru saama, et mõnel juhul ei ole alternatiive, mida kasutada saame, seetõttu soovib meie fraktsioon suurendada investeeringuid, tagamaks, et tööstus on innovaatiline, et me leiaks äh, piisavalt head alternatiivid plasttoodele, toodetele, mida, mida kasutada saaks meil on vaja ka äh, üleminekut, üleminekuaega selleks, et vähendada oma jalajälge. me oleme selle võlgu järgnevatele põlvkondadele. üleminek rohelisele või ringmajandusele on võimalus ka uute töökohtade loomiseks, äh, suurema lisandväärtusega töökohtade loomiseks, see aitab kaasa ka Euroopa majanduskasvule. kõik need eurooplased, kes kahekümne kuuendal mail hääletavad, ma usun, et nemad peaksid toetama neid äh, erakondi, mis töötavad selle nimel, et me järk-järgult äh, ja süsteemselt läheksime üle keskkonnasõbralikule majandusele. aitäh. proua Revodalon, üks minut. aitäh, juhataja, me ei pea enam siin äh, teoorias rääkima plastikakahjudest, me võime lihtsalt vaadata seda, kuidas äh, Ehm, loomad, ehm, mereloomad ehm, lämbuvad plastiku kätte ja me näeme, et ka Vahemeres on plastiku kontsentratsioon suurem kui kunagi vanem. nii et mul on hea meel, et ühekordse plastiku kasutamine on tulevikus keelustatud, see kõik on ju ohuks liigilisele mitmekesisusele ja ka meie enda toidulauale see kõik on muidugi esimene samm uue tootmismudeli poole, ringmajanduse poole, paremini tarbida, paremini taaskäidelda tooteid, see on tulevik. nii et me peaksime tõepoolest välja tulema suure Marshalli plaaniga ookeanide eh, heaks. Need, kes saastavad, peaksid ka maa, eh, maksma selle eest ja me ei räägi mitte enam uute põlvkondade ellujäämisest, vaid me räägime ka enda põlvkonnast, ilma meie tegutsemiseta ei ole see võimalik, aitäh. aitäh. Christopher Fjellner saab sõna järgmisena. suur tänu selleks, et vähendada plastjäätmeid, eriti just ookeanidest, peame väga palju vaeva nägema, kaheksakümmend, kaheksakümmend viis protsenti äh, ookeani jõudvatest jäätmetest on plastmassist. aga meil on, peavad olema realistlikud äh, ootused sellele, mis see ettepanek endaga kaasa toob plastsaared ei kao üleöö ookeanidest, meie rannad ei muutu üleöö puhtaks, Euroopa vastutab tegelikult ainult väga väikese osa eest toodetud plastist ja veel vähem selle eest, kui palju see, mil määral see plast ookeanidesse jõuab. enamik plasti jõuab ookeanidesse Aasiast, ainult mõni Aasia riik vastutab kuue protsendi eest kogu jäätmetest, väidetakse, et et äh, meie tööst üksi ei piisa, me, meie saame aga olla teenäitajad ja me saame tagada, et õiget sorti tooted äh,